ja kõigepealt saab sõna komisjoni nimel on asepresident Andrus Ansip. Walter an seinem Platz ist, hat auch das. niipea kui ta on oma kohale jõudnud, võtab ta sõna Honorable... aitäh, austatud president, austatud Euroopa Parlamendi saadikud. komisjon tervitab äh, Euroopa Parlamendi algatust, resolutsiooni ähm, interneti haldamise foorumi volituste pikendamise teemal, mis toob välja terve rea väga olulisi aspekte, mida tänasel päeval maailmas arutatakse interneti haldamise küsimuses. tegemist on komisjoni jaoks prioriteetse prioriteetse teemaga. ootan teiega tihedat koostööd selleks, et täiendavalt parandada interneti haldamise mudelid, mis haldab võimalikult paljusid sidusrühmi, mis on väga oluline Euroopa ühiskonna jaoks. möödunud aastal tuli komisjon välja teatisega, mis puudutas interneti haldamise poliitikat ning nõukogu järeldused oktoobrist aitavad äh, meil kujundada hea seisukoht äh, läbirääkimisteks äh, globaalselt. Euroopa äh, Komisjon on ähm, teinud tihedat koostööd, küll külje kõrval teinud koostööd IGF-i raames. me tahame edendada ühtset internetti, kus austatakse põhiõigusi ja inimõigusi, põhivabadusi. Euroopa Komisjon Äh, kavatseb äh, seda tööd edendada koostöös, tihedas koostöös teiega ning parlamendi resolutsioon on vaid järgmine samm antud teel ja väga õigeaegne samm, sest kahe tuhande viieteistkümnes aasta on kriitilise tähtsusega interneti haldamise küsimuses ning meie ees seisavad väga olulised äh, sündmused. resolutsiooni tekst väga õigesti toob selle tähtsuse välja, rõhutab seda, kuivõrd olulised on äh, hetkel peetavad äh, arutelud Euroopa Liidu jaoks. meie ühiseks eesmärgiks on hea seista selle eest, et internet jääb tõeliselt globaalseks ressursiks, mitte selliseks, mida saavad kasutada vaid vähesed või äh, mille kaudu edendatakse majanduslikke poliitilisi huvisid. internet on kõigi jaoks meil on vaja süsteemi, mis tugineb koostööl, usaldusel ning selgetel eeskirjadel. ja seetõttu selline suurem globaalne tasakaal peaks parandama olemasoleva haldusmudeli legitiimsust, õiguspärasust. nagu te teate, komisjon tervitas möödunud aasta otsust, mille langetas USA valitsus, andmaks üle põhi interneti domeeninime funktsioonid mitme sidusrühma eh, kogukonnale Guajana, mille nimeks on Guajana ülekandmine ning väga oluline kohtumine leiab aset peaaegu Singapuris. ma usun, et sellel jõutakse olulistele tulemustele väga tundlikes küsimustes, näiteks nendes küsimustes, mis puudutab kas või aruandluskohustust Äh, aeg-ajalt ei saa äh, jääda ainsaks, kes äh, nii-öelda vastutab. igan, igani aruandluskohustus ja ANA funktsioonid on väga tihedalt omavahel seotud, need on sama mündi erinevad küljed. me peame tagama õige tasakaalu ja kontrolli. samas me peame keskendunult vaatama, mis leiab aset maailma infoühiskonna tippkohtumise läbivaatamise käigus. nagu te teate, siis IGF-i mandaadi pikendamine on küsimärgi all ning oluline on saavutada mandaadi pikendamine. oleme näinud ka murettekitavaid signaale, kus on Eh, avaldatud survet selleks, et oleks tugevam eh, mitmepoolne lähenemisviis, et see ohtu ei sea-, seataks ning eh, ei tohi lubada olukorda, kus riigid saavad suurema kontrolli interneti üle. me soovime tugevat IGF-i nii tugevamat sisu poole pealt kui ülesehituselt. see on oluline garantii stabiilsusele, et ta tuleks toime nende üha suurenevate ootustega, mis rahvusvahelisel üldsusel on. meil on vaja teisigi platvorme selleks, et täiendada käimasolevaid arutelusid interneti haldamise üle ilma jõupingutusi dubleerimata komisjon äh, toetab Fladmundial äh, tulemuse ellurakendamist ning äh, need Mundial algatuse koordineeriva nõukogu tööd. ootan tihedat koostööd teiega selleks, et interneti haldamise mudelit tugevdada ja edasi arendada. aitäh, volinik, ning nüüd kuulame ära fraktsioonide nimel esinejad. kõigepealt saab sõna proua del Castillo Vera Rahvapartei nimel. suur tänu, härra juhataja. suur tänu ja tere tulemast härra asepresidendile ja volinik Andrus Ansipile. me räägime täna teemal, mis on meie kojale äärmiselt oluline ja selle ettevõtmisel on selge eesmärk. meil on mitmeid küsimusi sellega seoses, aga põhiline eesmärk on saata selge sõnum, et interneti haldamise foorum jätkaks oma tegevust kahe tuhande viieteistkümnenda aasta sees otsustab ÜRO Peaassamblee selle üle, kas mandaati pikendatakse või mitte. see on küsimuse all. ja Euroopa Parlament saab oma kogemuste äh, põhjal, mida oleme kogunud, äh, tehes koostööd õlg-õla kõrval ka komisjoniga, ka omalt poolt äh, osaleda selles protsessis on oluline et interneti haldamises osaleksid kõik osapooled ja on tekkinud oht, et interneti haldamine ähm, läheb riikide vahelisele tasandile või valitsustevahelise tasandile, selle asemel, et kaasata kõik sidusrühmad. ja sellepärast on väga oluline, et Euroopa Parlament annaks selge sõnumi, et see tuleks ka komisjonilt ja nõukogult ja liikmesriikidelt äh, et me kõik suunaksime selle sõnumi ÜRO-le, et interneti haldamise foorumi mandaati pikendataks. aitäh, järgmisena kaheks minutiks sotsiaaldemokraatide ähm, nimel proua Kammervert. suur tänu, härra juhataja saja neljakümne nelja riigi esindajad olid äh, viimati, tulid viimati Istanbulis kokku interneti haldamise äh, foorumi äh, kokkutulekul ja selle eesmärgiks oli pidada arutelusid äh, äh, interneti haldamise üle, see foorum põhineb ÜRO Peaassamblee mandaadil ja lähtub äh, põhi, inimõiguste konventsiooni artiklis üheksateist sätestatud põhiõigustest interneti haldamise foorum mitte ainult ei juhi internetti, vaid äh, ta läheneb palju kõikehõlmavamalt ning äh, põhiliste teemadena tuvastati äh, õigus juurdepääsuks internetile ning isikuandmete kaitse internetis, kuid räägiti ka põhimõttelisest põhimõttest küsimustest, mis puudutab internetivõrgustikku, jõuti ühisele tulemusele, et võib tekkida soovimatu mõjuvõimu kontsentreerumine selles maailmas, kus äh, me soovime kõik seitse miljardit inimest omavahel äh, siduda ja seda saavutame kõige paremini võrguneutraalsuse abil. see, et FCC Äh, on äh, FTC direktor, on võrguneutraalsuse vastu, see peaks ka meie tähelepanu arutama Euroopas. Äh, selle ametkonna sammud on viinud selleni, et konkurents USA-s on vähenenud ja me ei tohiks öelda äh, lihtsalt, et aga pole hullu, meil ju veel konkurents toimib. jah, ta toimib, aga seda ainult tänu sellele, et me oleme mõistnud, kui oluline see arutelu on ja et me ei tohiks äh, siin äh, me ei tohiks siin mõelda ainult ettevõtetele, me ei tohiks piirata väljendusõigust ja sellepärast peaksime kasutama interneti haldamise foorumi võimalusi suur tänu, järgmiseks ähm, äh, ECR-i nimel Vicky Ford. aitäh, internet peab olema avatud, kuid siiski turvaline, juurdepääsetav, kuid taskukohane. ta peab äh, olema põnev ja dünaamiline, mitmekesine. me alustame väga heast lähtepositsioonist ähm, maailma Majandusfoorum on äh, üles reastanud kõige innovaatilised riigid ja kolm neist kolme, need, kes on kolme esimesel kohal, on Euroopas, kuid väga oluline on ka usaldus. tarbijad äh, peavad äh, saama usaldada seda, et nende andmetega käitakse, käiakse ümber vastutustundlikult. investoritel on vaja teada, et poliitikud ei muuda pidevalt reegleid mis mõjutavad investeeringuid ja ettevõtetel on vaja teada, et kõigil on võrdsed võimalused, et ei blokeeritaks väiksemaid ettevõtteid suuremate poolt ja uusi innovaatilisi ettevõtmisi ei blokeeriks vanad tegijad. selle jaoks on väga oluline äh, avatud internet, kuid võrgu neutraalsuse nimel võideldes ei tohiks me ähm, tõsta või püstitada äh, tõkkeid innovatsiooni eest ja me ei tohiks äh, isikuandmete kaitsel samas ohustada oma äh, lapsi. ning me peame igal juhul hoolima põhiõigustest, kuid samas oleme praegu ajahetkes, kus meie äh, põhiturvalisus on löögi all, nii et jah, me peame kuulama ka julgeolekueksperte. me peame kaitsma õigusi, aga samas säilitama ka võimalusi eh, tagada oma kodanike turvalisus ja selleks, et seda visiooni edasi anda, ei tohi me kasutada Euroopa kindluse mudelit, vaid me peame äh, Ähm, selle sõnumi välja viima ja me peame kaitsma nii kodanikke kui ettevõtteid. ja ma usun, et me saavutame seda, kui me teeme kõik koostööd, aitäh! suur tänu, proua Ford, järgmiseks on sõna Kaja Kallasel ALDE fraktsiooni nimel, palun! Um, uh, aitäh! tänase arutelu käigus on äh, tõusetunud küsimus, kas internetist on saanud äh, inimõigus või, või kommunaalteenus nagu, nagu vesi või elekter. millised on eeskirjad? oluline on silmas pidada seda, et internet ei ole riigi oma või isegi Euroopa oma, tegemist on globaalse nähtusega ja kõik eeskirjad, mis puudutavad konkurentsi, järelevalvet, tuleb välja töötada globaalselt selleks, et vältida interneti killustumist. ja seetõttu meie, eurooplased, peame toetama ja aktiivselt osalema interneti haldamise foorumis aruteludel rahvusvahelisel tasandil, kus arutatakse äh, interneti väljakutseid ja ka võimalusi. väga oluline on seal osaleda. ALDE nimel esitatud resolutsioonis olen rõhutanud, et inimõigused ja põhivabadused peaksid olema samamoodi kaitstud internetis kui ka väljaspool. massiline jälgimine, tsensuuri rakendamine seda me näeme ka internetis, see on põhiõiguste vastu. minu riik Eesti on teisel kohal internetivabaduse pingereas, aga kaheksakümmend neli protsenti riikidest kahe tuhande neljateistkümnendal aastal eh, olid väga nõrgad seadused või üldse mitte seadusi eh, selle kohta, kuidas kodanikke kaitsta massilise jälgimise vastu ja, ja mm, olukord on muutunud teravamaks võrreldes eh, veel aasta varasemaga Äh, krüpteerimise võimalused, äh, nende teemade arutamine arutelude käigus, äh, ettevõtluse küsimused, need on kõik olulised, mida arutada interneti haldamise foorumis, foorumil. nii et internet peab olema avatud platvorm innovatsiooni, ideede jagamiseks ning ma loodan, et komisjon aktiivselt edendab neid väärtusi ja nende toetamist rahvusvahelisel areenil seuraavaksi edustaja Reimon. suur aitäh, järgmine kõneleja. härra Reimon, roheliste nimel, palun. suur tänu, härra juhataja. internet äh, elab huvitavast vastuolust, ei ole peaaegu midagi, mis oleks rohkem reguleeritud kui arvutid, arvutisüsteemid, nad koosnevad täielikult kunstlikest reeglitest, inimese poolt koostatud reeglitest ja samas on internet täiesti reguleerimatu edulugu. tegemist on avatud standarditega või vähemalt oli ja igaüks sai internetis tegutseda täpselt nagu soovis, ainult nii saigi internetis saada selline edulugu, nagu temast sai. ja see vabadus, see reguleerimatus on nüüd ohus, sest huvid on muutunud, sest äh, valitsused ja kontsernid soovivad üha rohkem, et internetti reguleeritakse rohkem, sest see toob neile eeliseid. Euroopa Parlament peaks ähm, seisma interneti haldamise foorumi eest vaba ähm, interneti eest ja et haldamine toimuks rahvusvahelisel tasandil, Euroopa Liit peab ka rahvusvahelisel tasandil selle eest hea sei-, seisma. ma tooksin välja kaks aspekti sellest resolutsioonist, mul on hea meel, et sellel on laialdane toetus, esiteks võrguneutraalsus ja teiseks järelevalve jälgimise teema. vaba internet vajab võrguneutraalsust, selles oleme ühel nõul ja ma loodan, et kui tuleb tulevastel aastatel äh, toimuvad hääletused, siis jõuame me ka ühtse definitsioonini, mis on võrguneutraalsus, sest äh, ma kahtlen, et äh, me kõik sellest õigesti aru saame. minu arusaamist mööda ei ole, ei saa võrguneutraalsus olla astmeline, vaid igasugune andmete liikumine vajab ühesugust kohtlemist. ma loodan, et me jõuame ka selles osas ühele arusaamisele ja mis puudutab äh, jälgimist internetis, siis äh, ka siin tuleb kodanike õigusi kaitsta, definitsioonid on jällegi erinevad, ma loodan, et äh, meie parlamendina võtame tulevikus väga selge seisukoha ja kaitseme äh, kodanike vabadusi ja õigusi, eelkõige just neid, kes on eriti haavatavad ja kes on täiesti süütud, et me kaitseme tugevamalt nende õigusi salateenistuste ees lõpetuseks, kui me soovime interneti haldamist võtta tõsiselt, siis meil on vaja koost-, koostada võimalikult suur delegatsioon, kus oleks ka äh, osalised paljud äh, parlamendiliikmed. kaheksa minutit ja EFTD rühma poolest, olge hüva. härra Anju, teil on kaks minutit kui on mingi fraas, mis peaks meid kõiki valvsaks tegema, siis eh, selleks on interneti haldamine. kõik poliitikud, kes usuvad väljendusvabadusse, ettevõtlusvabadusse, eh, peaksid õudust tundma, kui nad kuulevad sõna interneti haldamine. E, IGF-i kohtumistel viimastel aastatel on kõlanud eh, suurepärased sõnakõlksud. Mm, samas internet kui koht, kus on võimalik vabalt mõtteid vaba, vahetada tundub olevat midagi, mis on ohtlik alates keskajast piiblist tundub, et, et on tekkinud suur oht, mida on vaja hallata. haldamine ei tähenda muidugi riiklikku kontrolli, vaid peaksid olema võimalused vältimaks lapspornograafia või terrorismile õhutamise äh, Ehm, teateid, aga vaba ettevõtlust ei tohi piirata ning teiseks eh, tuleb meeles pidada seda, et internet on vaba ettevõtluse väljendusvorm. Ehm, kui me tahame edendada ettevõtlust ja internetti, siis eh, tuleb lasta ka eh, asjadel tihtipeale lasta ettevõtjatel edasi arendada oma mõtteid. põhimõtteks peaks olema tagada internetivabadus ja luua tingimused, eeltingimused vabaks ettevõtluseks, mitte luua piiravaid, kinninöörivaid reegleid. rahvusvahelised standardid võivad puudutada riistvara, aga inimestel peab olema vabadus, mis aitab edendada majanduskasvu ja tööhõivet Äh, aitäh, edasi saab sõna härra Jalk. internet on suurepärane vahend majanduse, poliitika, ideoloogia, kultuuri edendamiseks, selline vaba väljenduse eh, tohutu tsoon on eh, arenenud viimase viieteist eh, aasta jooksul seitsme penikoormas saabastega. aga nüüd me teame, et internet võimaldab äh, reaalajas äh, ühiskonnal arvamust avaldada, kuid äh, samas on ka selliseid jõude, kes on vaba arvamuse vahetamise vastu muidugi on ka ohtusid nagu terrorism, seega tuleb kontrollida eh, eh, džihadistide eh, internetisaite, tuleb struktureeritult tegutseda, et mitte lihtsustada džihadistide tegevust internetis võitlus kõrvalekallete vastu internetis ei peaks piirama meie vabadust. Ehm, reisija andmete vahetamine ei tohiks lendamist hakata takistama lugupeetud äh, härra juhataja, austatud kolleegid, aasta kaks tuhat viisteist on väga otsustava tähtsusega uute struktuuride arendamise interneti haldamisel. Nendel rahvusvahelistel aruteludel peab Euroopa Liit olema endiselt väga tihedalt kaasatud. IGF on minevikus väga kon-, konkreetse ja konstruktiivse raamistiku loonud äh, selleks, et pidada arutelusid kõigi sidusrühmade vahel ja seda peaks ka tulevikus jätkama, äh, pikendades IGF-i mandaati sellega seoses on äärmiselt oluline mitme sidusrühma osalusega äh, mudeli tähtsust rõhutada. me peaksime jätkama selle lähenemisega, sest ainult kõiki sidusrühmi kaasates on võimalik leida häid lahendusi interneti haldamise ja juhtimise jaoks. ja sellepärast ei tohi seda mudelit äh, piirata, ei tohiks üle minna valitsustevahelisele Äh, lähenemisele, see oleks vale tee. sellepärast kutsun üles kõiki liikmesriike, kõiki osapooli seda mudelit tugevdama ja seda nii kohalikul, äh, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil, et kõigi ähm, osapoolte aruandluskohustus tugevdatakse ja et me, ja et me näeksime ka selgeid väljund, väljundeid koha peal on äärmiselt oluline, et rahvus, et Indreti hallatakse rahvusvahelisel tasandil, ICAN-i tuleks edasi arendada ja sealjuures mitte ohustada äh, usaldust ja turvalisust. ma tahan rõhutada, ICAN-i tegevus peab olema täiesti läbipaistev äh, ja ka Jana äh, töö peaks äh, jätkama, see on äärmiselt prioriteetne ja ka selles osas äh, ootan, et Euroopa Komisjon kaasaks ka Euroopa Parlamenti ning ma olen nõus kolleegi ettepanekuga, et meie delegatsioon peaks olema tugev järgmisel Seravaks. aitäh ja järgmisena härra Pohja, üks minutiks. ma väga viitan, et Euroopa Parlament opet prevzal initsiatiivu. aitäh. Euroopa parlament äh, tegutseb väga aktiivselt ähm, selles vallas ja kahe tuhande viieteistkümnes aasta on väga oluline mitte ainult IGF-i mandaadi pikendamise tõttu, vaid äh, vaid ka selliste algatuste pärast nagu Jana või Net Mondial nagu paljud teisedki liikmed olen mina arvamusel, et on väga oluline, et ÜRO Peaassamblee pikendaks äh, IGF-i mandaati, sest tegemist on äärmiselt olulise foorumiga, et äh, arutada interneti üle, mis on meie majanduse jaoks äärmiselt oluline. foorum on tulnud välja oluliste soovitustega, näiteks äh, mis puudutab interneti reguleerimist või ka isikuandmete kaitset, ma arvan, et tegemist on väga olulise foorumiga ja see peaks jätkama. suur tänu, järgmiseks äh, äh, proua Grantsova. suur tänu, ma nõustun täielikult seni tehtud kommentaaridega, me peame pikendama IGF-i mandaati ja me peame liikuma rahvusvahelisema internetitaristu haldamise poole digitaalne ühisturg on Euroopa Liidu majanduse äh, tuleviku tuumaks. Äh, äh, kui kahe tuhande kümnendal aastal oli digi-, digitaalmajanduse osakaal Euroopa SKP-st kolm koma neli protsenti, siis kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks jõuab see viie koma seitsme protsendini. meil on väga oluline roll neis arutelus, sest me ei tohi digitaalse ähm, ühisturu haldamist jätta organisatsioonide kätesse, mis ei ole meie kontrolli all, aga ma tahan öelda ka, et interneti haldamine on kaheteraline mõõk. samal ajal, kui meie hääl on tugevam interneti haldamise, siis samal ajal tugevneb ka nende riikide hääl, kes ei austa demokraatiat ja inimeste põhiõigusi. Euroopa Liit peab ühise rindena edasi tegutsema koos nende riikidega, kes on meiega ühel nõul, nende vastu, kes soovivad õigustada tsensuuri, kes on sõnavabaduse ja äh, kogunemisvabaduse vastu. me peame vältima massilist jälgimist internetis ja me peame tagama vaba juurdepääsu äh, infole ja kõnelejad katkestatakse, sest et ainult nii saab inimkond edasi liikuda, aitäh. aitäh ja järgmiseks proua Reeda üheks minutiks. suur tänu, härra juhataja internet on oma olemuselt globaalne, kuigi interneti haldamise foorum ei ole otsuste langetamise foorum, temast on väga oluline osa, väga oluline foorum arvamuste vahetuseks interneti haldamise üle, on aga väga oluline, kõik saaksid selles arutelus ka osaleda, nii valitsused eh, kui ka vabaühendused ja ettevõtted. muidugi on mõnedel osapooltel vaja rohkem välist tuge kui teistel osalemiseks, eelkõige vaba, ähm, vabakonna liikmeid on vaja rohkem toetada ja on väga oluline IGF-i rahastamine, et tagada selle sõltumatus ja seda eriti pidades silmas, et viimase IGF-i ajal Istanbulis äh, kurtsid kohalikud opositsioonigrupi, et neid ei kaasata ja nad korraldasid paralleelselt oma ürituse, et omavahel kuulduvaks teha. IGF-is on puudu ka parlamentaarne opositsioon ja sellepärast peab Euroopa Liit tagama mitte ainult seda, et IGF saaks piisava rahastuse, vaid Euroopa parlament peab ka võimaldama kõigil fraktsioonidel saata oma esindajad IGF-i foorumile, et nad oleks täielikult esindatud. edustaja Trostšinski, üks minut, olge hea aitäh, järgmiseks saab sõna mm, proua Trošenski, teil on üks minut. suur aitäh. tõsi, internet annab meile tõelise vabaduse, me peame seda hoidma, kuid äh, Ameerika luureorganisatsiooni laialdane interneti jälgimine ohustab äh, Euroopa Liidu liikmesriikide poliitilist sõltumatust. Euroopa rahvas ootab väga jõulist reageeringut teilt läbirääkimiste mandaat äh, peab olema teada. Teie ütlete, et ähm, läbirääkimised peavad tagama selle, et interneti haldamise foorum äh, hoiab alles vaba interneti kõigi jaoks igal ajahetkel, aga mm, millised on teie äh, eesmärgid Euroopa Liidus? mis te takistab öelda USA-le, et eurooplased ei taha, et nende järgi spioneeritakse? millised on teie eesmärgid, kui te lähete läbirääkimistele? mida on teil vastu panna USA-le? Foorum peab tagama internetivabaduse, seega me peame Euroopa Liidus eh, tõsiselt pingutama, et meid tõsiselt võetaks Maailma Foorumil. minuti kolmekümmend, olge hea. suur tänu. kolleeg Tunnud Hohenstein, palun. suur aitäh. IGF, interneti haldamise foorum, on kõige demokraatlikum struktuur maailmas kõige demokraatlikum struktuur, mis viib läbi interneti tuleviku debatti ja see debatt ei puuduta mitte ainult äh, juhtimist, vaid vabaühendusi, ettevõtlust, ettevõtjaid ja kodanikke ja nii edasi. internetivabadus on võtmetähtsusega küsimus meie jaoks internet on seotud samas ka mitmete väljakutsetega oma dünaamilise iseloomu tõttu. interneti kasutajad kasutavad järjest enam rakendusi, järjest enam tarvitatakse otsingumootoreid, me oleme isegi valmis juba lauaarvutitest loobuma ning kasutame mobiilseid seadmeid. seega internet peab vastama meie vajadustele, meie seadmetele, aga interneti kasutamine erinevate seadmete kaudu ei ole alati koordineeritud internet on eh, samas muutunud ka järjest suletumaks, eh, see ohustab interneti kasutajate vabadusi, aga meie soovime, et internet avaneks. see on oluline ja sellepärast peaks IGF-i eh, mandaati ÜRO Peaassambleel uuendama. suur aitäh, järgmine kõneleja, härra Weidenholzer aitäh. tegemist on ühe kõige suurema ajaloolise väljakutsega, nagu kahekümnenda sajandi alguses, kui äh, algas motoriseerimine, kui äh, rohkem autosid tuli tänavatel, nii on ka meil vaja nüüd äh, uut raamistikku, sellepärast ongi meil vaja IGF-i. ma tõstaksin esile mõned olulised aspektid, esiteks äh, eraelu kaitse internetis kõikil inimestel peaks olema võimalik elada vabana riigi järelevalvest. ja teisalt on oluline ka küsimus, kuidas Internetti organiseerida. internet on avalik kõigile juurdepääsetav meedium ja sellepärast peab see põhimõte olema ka selgelt ja üheselt fikseeritud parlament on ka vastavad otsused vastu võtnud, me ootame ka nõukogu oma äh, kahtleva äh, seisukoha ümber vaataks. aitäh, proua Šaak ja palun. internetihaldus, äh, siin on vastuolu juba terminites, me kõik ootame, et globaalne internet oleks avatud, puuduksid seal tõkkeid, aga et see nii oleks, tuleb langetada otsused ja õiged otsused erinevatel tasanditel paljusid sidusrühmi hõlmav mudel peab saama suurema sisu. me ei saa haldamist jätta Venemaale ja Hiinale ja nendele riikidele, kes tundub, et saavad suuremat legitiimsust juurde just sellistel foorumitel nagu IGF. Euroopa juhtpositsioon peaks tagama selle, et netineutraalsus on tagatud nii siin kui globaalselt ning tuleks teha koostööd interneti kasutajatega, vabaühendustega, globaalsete partneritega selleks, et internetiõigus peaks olema inimõigus nii internetis kui väljaspool internetti ühtemoodi ning kõigil meil peaks olema võimalus saada kasu interneti võimalustest nii täna kui ka tulevikus, aitäh. Thank you uh,. Madam Schake, there is uh aitäh, proua Šaki, et teil on sinise kaardi küsimus proua Morvailt. kas olete valmis vastama proua Morvai küsimusele? jah, palun siis proua Morvai, teil on kolmkümmend sekundit. kallis kolleeg, te rääkisite eh, Venemaast eh, kui mm, rõhujast internetis. Eh, kas ma olen asjadest valesti aru saanud? või olen ähm, näiteks Edward Snowden, äh, kes äh, võitles äh, massilise jälgimistegevuse vastu interneti, internetis, elab ju tänasel päeval Venemaal, kus ta sai varjupaiga, et ta saaks oma tegevust jätkata, tööd jätkata. kuidas need kaks asja kokku käivad? proua Šakja, nii nagu armas kolleeg, te teate, vilepuhuja kuritarvitas oma võimupiire USA-s oma töökohal, see ei õigusta eh, Kremlini tegevusi eh, op oponentide suhtes, eh, teisitimõtlejate suhtes nii internetis kui väljaspool. internetiõigused tuleb tagada Venemaal ja ka avatud internetiõigused ja see ei puuduta mitte ainult Venemaad, vaid internetikasutajaid kogu maailmas sõnavõtja Le Breton, üks minut. aitäh, järgmisena. õigus informatsioonile on väga tähtis, aga samas tuleb tagada isikuandmete kaitse, õigus eru, eraelu puutumatusele kahe tuhande neljateistkümnenda aasta mais võttis Euroopa Kohus vastavasisulise otsuse vastu, kõikidel inimestel on õigus eh, kustutada eh, ennast puudutav informatsioon eh, otsingumootorist. see otsus on väga tähtis, kuid ebapiisav. Google püüab sellele vastu vaielda. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kuuendal veebruaril koostati aruanne õiguse kohta olla unustatud ja vaidlus käib. olu-, oluline on kolme aspekti arvestada. kõigepealt informatsioon peab alluma ka õigusele unustatud olla, inimestel on õigus olla unustatud, õigus saada informatsiooni ja äh, me peame arvestama ka Google'i äh, ja USA mõju internetile. kolmekümmend, olge hüve. proua Niibler, aitäh mm, härra juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, meil on vaja äh, juurdepääsetavat internetti, kuhu pääseksid juurde kõik, me peame vähendama diskrimineerimist internetis, me peame tagama usalduse internetti, sellepärast on väga oluline andmekaitse ja autoriõiguste kaitse. ja väga oluline on äh, siin ka meie Euroopa väärtusi äh, selleks esile tuua ja ma arvan, et interneti haldamise foorum on selleks hea võimalus. ta on minevikus oma ülesannet täitnud ja sellepärast ma loodan, et interneti äh, haldamise foorumi mandaati pikendatakse ja kui seda tehakse, siis austatud kolleegid, meie Euroopas peame rääkima ka väga selge ja kõva häälega ja ma nõustun täiesti kolleeg Sabine Verhaieniga, et äh, väga oluline on, et ka parlament oleks, kohal oleks esindatud tugevalt neil läbirääkimistel. ma tahaksin kasutada võimalust, meenutaksin, milline on õigusraamistiku edasine äh, areng, et sellega seoses, millised on need kodutööd, mida meie peame ära tegema, paluksin härra äh, asepresidendil ka seoses äh, andmekaitsega ja telekomi paketiga ka tõesti manitseda liikmesriike, et nad teeksid edusamme neis teemades, neil läbirääkimistel, et meie ka Euroopas oma äh, kodutööd ära teeksime, enne kui lähme rahvusvahelisele tasandile nende teemadega tegelema, aitäh! üks minut, olge hea. aitäh, järgmisena härra Tanti. suur tänu, president, asepresident. internet on täiesti ammendamatu teadmiste reservuaar, informatsiooni saab levitada, luua majanduskasvu ja internet annab meile eh, geopoliitilise eh, uue lähenemise interneti ka-, tähtsuse kasv eh, peab aga käima käsikäes adekvaatse interneti juhtimise, haldamisega, läbipaistvuse, neutraalsuse eh, ja sarnaste küsimustega ja Euroopa Liidul on nüüd oluline roll kaotada aeg tagasi teha, olla eh, rohkem nähtav, tagada ka internetis õiguste ja vabaduste tasakaal veebis äh, on see tasakaal täiesti uutmoodi, kodanikud saavad ennast väljendada internetis, nad peaksid saama e-kaubandust ja mitmeid e-teenuseid kasutada ning seetõttu on väga tähtis jõuda võrgu turvalisuse küsimustes kokkuleppele teiste kasutajatega. Kalle. aitäh, härra Salini, palun, aitäh austatud volinik, see võimalus, mis meil on interneti haldamise foorumi raames antud luua ja säilitada sellist foorumit, kus ühiskond saab endast uue värske pildi, see on meie ees ning me peame kindlasti toetuma väärtustel, sellistel väärtustel, mis äh, aitavad tagada majanduskasvu ja äh, internet ei tohi olla selliseks kohaks, kus äh, vohab kadedus. mõned arutelu käigus täna on siin öelnud, et interneti haldamise termin on vastuolus internetiga. mina seda ei usu, haldamine ei puuduta ju protektsionismi või, või kellegi välistamist, kõrvalejätmist. pigem on tegemist püüdega luua ruum kõigile ning olen veendunud, et oluline on siin saavutada edasiminekuid, teha edusamme. selleks, et jah, hetkel interneti hallatakse California reeglite alusel, aga internetis me ei saa lubada seda, et laseme äh, süsteemi põhja ja ma tõesti loodan, et eh, Euroopa Parlament eh, kujundab eh, oma seisukoha interneti haldamise foorumi küsimuses sellise seisukoha, et, et, et me jätkame oma rolli globaalselt nende küsimuste haldamisel. aitäh! härra Sanko Loopes, palun järgmisena. aitäh! toetan mõtet äh, pikendada interneti haldamise foorumi volitust äh, ning äh, hõlmata võimalikult paljusid sidusrühmi haldamisse. meil on vaja tagada ja seda, et säiluks avatud kaasav internet kõigile. oluline on tagada netineutraalsus, see on oluline eeltingimus selleks, et tagada sõnavabadus ning selleks, et edendada tööhõivet ja majanduskasvu. president Obama on äh, nii-öelda punase joone tõmmanud äh, selle vahel, et tagada tuleb netineutraalsust. FTC pakkus välja ähm, äh, keelu nendele internetipakkujatele, kes nõuetele ei vasta, tingimusi ei täida. me peame hea seisma selle eest, et internet jääks avatuks kõigile ning et oleks tagatud sõnavabadus internetis ning äh, et äh, internet aitaks kaasa majanduskasvu tööhõive edendamisele. aitäh, järgmisena saab sõna pooleteiseks minutiks härra Rüübi. suur tänu, volinik Ansip, ma usun, et äh, interneti haldus on tuleviku küsimus, sellepärast me esitasimegi küsimuse, mis puudutab küberjärelevalvet ja sellealast analüüsi, et millised tehnoloogilised võimalused meil üldse olemas on. selgelt on toodud välja, et mitte ainult äh, luureagentuurid ei kasuta neid äh, pealtkuulamisvahendeid, vaid ka terroriorganisatsioonidel on äh, juba võimalus äh, turvalistest ühendustest teha ebaturvalised, kuna nad on saanud juurdepääsuvõtmed. nii et meil tuleb kõigepealt defineerida oma seadmete äh, kaitse mina tahaksin, et ma saaksin oma seadme puhul otsustada, mis tuleb sisse, mis läheb välja. ma pean ise saama seda otsustada, meil on vaja ähm, kaitsvat vihmavarju oma seadmetele, me soovime tulevikus vältida seda, et äh, tulevikus kolmandad isikud saavad teha meie seadmega, mida nad äh, soovivad, ei saa ju lubada seda, et tulevikus keegi väljaspool täiskogu saali siin minu kätt nähtamatult suunab, meil on vaja turvalisi internetiühendusi kodanikel peab olema internetis tagatud samasugune turvalisus, nagu meil on postisaladus. lõpetuseks äh, võrguneutraalsusest. Äh, streamingu teenused ei tohi seda ära kasutada. ma arvan, et me peaksime tulevikus äh, kindlasti selle teemale tähelepanu pöörama. suur tänu. ma ei näe siin saalis proua Flašikova-Penovat nii et ma annan sõna proua Spirakile pooleteiseks minutiks, palun. Eh, tänan, president, asepresident. me soovime siinkohal digitaalse siseturu eesmärki saavutada ja varsti me saame hinnangut selle kohta, kui kaugele me oleme jõudnud, äh, pidades silmas oma poole miljardi kodanike huvisid. meil on vaja äh, Internetti, et me saavutaksime üle kogu Euroopa Liidu suurema SKT kasvu kuni viissada miljardit eurot, meil on vaja aga Euroopast kaugele minevat äh, ülemaailmsed kokkulepped, meil on vaja andmekaitset lastekaitset, sõnavabadust, mõttevabadust, kõiki neid põhimõtteid tuleb toetada. me räägime avatud küsimusest, võrguneutraalsusest, konkurentsivõimest, et uued innovatiivsed ettevõtted saaksid turule tulla. Need äh, ettevõtted äh, saaksid äh, teha taseme vara, vajakajäämise siin äh, internetiajastul. nüüd äh, tahaksin ma toonitada, et äh, interneti haldamise foorumis mandaati tuleks kindlasti uuendada, pikendada Euroopa äh, Parlamendi poolt, me peame saatma välja selge sõnumi ÜRO-le aga mitte ainult seda. juba praegu tuleb teha vajalikud sammud äh, selleks, et äh, viia lõpule digitaalne siseturg, mis on meie jaoks niivõrd oluline ja me peame kõrvaldama kõik takistused. proua Paunova, palun poolteist minutit. suur tänu, president, asepresident. Euroopas äh, kasutab suurem osa inimesi internetti kaubandusvaldkonnas ja mujal. interneti suured saavutused ei ole mitte juhuslikud, globaalne võrk areneb igal päeval edasi ja kuna meil on olnud niivõrd äh, edukas haldamise mudel, siis äh, kodanikud, valitsused, äh, vabaühendused, äh, VKE-d, teadusringkonnad, kõik on saanud ähm, internetist kasu, interneti haldamise foorum on olnud parimate praktikate vahetamise platvorm ja seetõttu me toetame selle mandaadi pikendamist. liikmesriigid peaksid toetama seda edukat lähenemist interneti haldamisele kaks tuhat viisteist vaatab ÜRO üle oma põhipoliitikat selles valdkonnas, me peame ära kasutama võimalust selleks, et Euroopa Liit saaks globaalseks juhiks avatud internetimudeli toetamisel. autoriõigus, rändlus, internetineutraalsus, need on kõik teemad, mille osas me peame jõudma kompromissile ja me peame kasutama ära praegust äh, võimalust üles ehitada digitaalne Euroopa siseturg suur tänu ja oleme jõudnud nüüd vaba mikrofoni juurde. meil on mitmeid sõnasoovijaid ja kuna me oleme ajagraafikus, siis saamegi kõigile ka sõna anda. loen ette nimed ja. Van Nistelrooy will start uh, then. härra Nistelrooy alustab, siis järgmisena saab sõna härra Caputo, siis härra Marias, härra Jakovtšitš, härra Efterich proua Sojarova, härra Negrescu, härra Nadži ja härra Boni saavad samuti sõna. ja proua Morvai. ja siis on nimekiri suletud. härra Van Nistelrooy, palun. suur tänu, president, volinik, kolleegid mul on väga hea meel, et me oleme nüüd saanud pärast seitset aastat äh, selle ettepaneku, selle määruse interneti haldamise foorum annab võimaluse ka vähem arenenud äh, maailma riikidele. ma tahaksin küsida härra Ansipilt, et kas Euroopa Liit ei võiks äh, toetada areneva maailma valitsuste väliste organisatsioonide osalemist, mitte ainult valitsuste osalemist, võib-olla saaksin teilt vastust selle kohta ma ise osalesin äh, Vilniuses ja Ateenas äh, Foorumi töös ja ma tõdesin, et äh, koostöös kõikide osapooltega, riiklike parlamentidega on tõesti võimalik edasi liikuda, aga parlamentaarse delegatsiooni osakaal on siiski vähenenud ja muudkui vähenenud. ka see ei ole hea kolleeg, teie aeg on läbi saanud, ütleb president. me peaksime selle küsimuse kindlasti veel päevakorda panema, lisab härra Van Nistelrooy. härra Koputa, palun. aitäh Äh, interneti haldamise foorumi mandaadi uuendamist tuleb äh, parlamendi poolt äh, täielikult toetada. kahe tuhande viiendast aastast peale on see foorum soori-, soosinud mitmepoolset arutelu ning suurendanud ka koostööd osapoolte vahel nii institutsiooni kui kodanikuühiskonna poolt. internet mängib meie elus ühe suuremat rolli ja paralleelselt tema arenguga tekivad mitmed küsimused, mida Euroopa Euroopa Liit peab pidama prioritaarseks näiteks äh, sõnavabaduse edendamine, eraelu või andmekaitse ja probleem, mis on seotud mõningate äh, valdkondadega. nüüd arvesse võtta mõttes äh, interneti ülemaailmsust peab Euroopa toetama seda foorumit ja me peame seega läbi selle foorumi edendama Euroopa väärtusi, kaasates ka kodanikuühiskondi ning riikide parlamente eesmärgiga tagada Euroopa kodanikele turvaline võrk, mis tugineb sõnavabadusele. edustaja Marias, olge hüva. kolleeg Marias, palun. Το διαδίκτυο είναι γνωστό ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης και διευρύνει. Nagu me teada, siis internet aitab kaasa teadusühiskonna arengule, meil tuleb tegeleda väga oluliste küsimustega. mida me teeme majandusvaldkonnaga, on monopoolseid ettevõtteid, on domineerivaid ettevõtteid ja see toob anda, endaga kaasa selle, et nad kontrollivad tehnoloogiat, nad kontrollivad arengut ja rikutakse isikute õigusi. samuti on küsimuseks riikide roll, on valitsusi, mis soovivad äh, piirata juurdepääsu internetile, mis piiravad demokraatlikke õigusi, sõnavabadust, jälitavad oma kodanikke ja nii edasi. me peame kasutusele võtma tõsised meetmed. meil tuleb tegeleda internetis toimepandavate kuritegudega. isikute õiguste rikkumisi tuleb äh, uurida. meil on vaja kaasavat internetti, kus osalevad nii kodanikud kui ka teadusringkonnad kui ka ettevõtted, nii et ma toetan tugevalt Interneti haldamise foorumi mandaadi pikendamist, aitäh! suur tänu ja järgmisena kolleeg Jakovtšitš. ovaj poseban forum, Internet Governance Forum, treba nam i produljenje mandata, ne samo na godinu dana. Mi se zalažemo da taj forum... Mandat, jer mislimo da je to korektniji i efikasniji način rada ovog foruma. ono što želim svakako naglasiti jesu. ma tahaksin rõhutada siinkohal seda et kõik põhimõtted mida siin mainiti vabadus inimõigused kõik mida internet meiega endaga kaasa toob ei ole mitte ainult äh, internet kui teenus, vaid internet on ka meie eluviis, me veedame tunde internetis ja kahjuks veedame rohkem Äh, aega nüüd internetis kui oma kõige kallimatega, sellepärast äh, me rõhutame, et äh, meil on vaja uut filosoofiat. ma arvan, et me peame hakkama tõsiselt rääkima viiendast vabadusest Euroopa Liidus, digitaalsest libe vabadusest, mis hõlmab kõiki neid mainitud põhimõtteid, kuid ka neid ohte, mis internetiga kaasnevad. aitäh. härra Etheridge järgmiseks, palun. Thank you. The internet's great strength interneti äh, tugevus on äh, andmete kättesaadavus, me saame väikese pihu seadme kaudu ligipääsu palju suuremale kogusele andmetele kui inimesed minevikus, sellepärast on vaja Internetti ka juhtida ja valitseda, sellepärast et teadmised on vabadus ja võim. muidugi me peame kaitsma ennast kuritarvitamiste eest, kuid ja me ei tohi kunagi lubada kuritegevusele õitseda läbi interneti, kuid me peame tagama ka, et poliitikud lõplikult ei kontrolliks internetti. teadmiste kontroll ja peab olema piiratud, inimestel peab olema vaba ligipääs teadmistele ja infole ja meil on vaja läbi selle inspireerida demokraatlikku revolutsiooni äh, mille läbi äh, jõuab kogu teadmine demokraatia meieni tagasi. aitäh, järgmiseks proua Seirova. aitäh, kallid kolleegid. ma olen harva näinud nii suurt üksmeelt kogu poliitilises spektris, see näitab, kui oluline on Euroopa Liit. kui meil õnnestuks niimoodi tõesti kokku leppida, siis saame olla keskse rolli mängijaks ülemaailmses arutelus interneti haldamise teemal. ja see hõlmab ka interneti haldamise foorumi mandaati, mida pikendatakse nii, nagu meie soovime. sellepärast tahaksin, et kõik meie esindajad edendaksid avatust ja võrdset ligipääsu. ja samuti ka ühtset digitaalset turgu ja ka võrguneutraalsust üha olulisemad on sellised teemad nagu intellektuaalomand ja julgeolek. ma arvan, et meie esindajad kaitsevad neid väärtusi. aitäh, härra Nigrescu, järgmiseks palun. aitäh. lugupeetud juhataja, internet peaks olema vaba internet peaks kaitsma oma kasutajaid ja ka oma edendajaid, kaitsmata samas neid, kes sooritavad kuritegusid. Euroopa Liit peab olema selles valdkonnas liidriks ning me peame tugevalt toetama ÜRO mandaati interneti haldamise foorumile. meil on vaja kõiki osapooli, mis juhiksid internetti ja me peame võitlema selle vastu, et internetti hakatakse reguleerima nagu ACTA või äh, ka selliste sündmuste eest, nagu viimati on on aset leidnud Euroopa Liidus, näiteks Ungaris, sellepärast on meil vaja institutsioonide tasandil juhtimist, kuid me peame mõistma, et internet on lootuseks väga paljudele inimestele, lootuseks ähm, mitte demokraatlikele riikidele, lootus arendada VKE-sid äh, või see on ainuke võimalus inimeste jaoks äh, suhelda perekondadega kaugel, näiteks diasporaas. aitäh, järgmiseks härra Nats növekedés az Euroopa nii, tundub, et internet äh, võib äh, tuua endaga kaasa üheteistprotsendise majanduskasvu, mis oleks väga suureks äh, panuseks ja see võib omakorda kasvada veel viis koma seitse protsenti. VKE-d kasutavad internetti ja Nad arenevad äh, palju kiiremini edasi kui need ettevõtted, mis interneti ei kasuta. et internet on väga oluline osa meie elust, aga loomulikult kasutatakse seda vabadust ka kurjategijate poolt ära. lisaks sellele on äh, terroristlikke lehekülgi, on äh, lapspornot ja muud kuritegevust. nii et me peame küll toetama internetti, aga rohkem rõhku tuleb panna ka turvalisusele, me peame kontrollima rohkem seda sisu, mida kurjategijad võivad ära kasutada. kolleeg Boni järgmisena, palun. Thank you, Mr President. aitäh. neli punkti. me peame uuendama interneti haldamise foorumi mandaati ja ma tahaksin tänada Pilar de Castillot selle algatuse eest. teiseks on väga oluline äh, selle teemaga tegeleda, sellepärast et me seisame silmitsi uue võitlusega, mis puudutab eh, internetiga seotud põhiväärtusi, vabadus, võrguneutraalsus, eraelu kaitse ja turvalisus. me ei taha, et internet eh, marginaliseeruks ja mitmepoolne interneti juhtimine on ainuke garantii nendest väärtustest kinnipidamiseks kolmandaks, muidugi on mitmepoolse interneti juhtimise mudel parimaks platvormiks ülemaailmsele arutelule, kuidas saavutada tasakaal majandusarengu, eraelu kaitse, julgeoleku ja vabaduse vahel, pidades kinni kõikidest nende probleemide mõõtmetest. ja lõpuks on meil vaja Euroopas palju tugevamat võrgustikku riiklike interneti haldamise foorumite vahel, aitäh!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 üksikute agentuuride jälgimist, äh, kontrollimist äh, ehk siis agentuuride poolset inimeste kontrollimist, ilma et austataks äh, inimõigusi. Ähm, ühesõnaga, mis puudutab seda inimeste ähm, järel nuhkimist internetis, mõtlen siinkohal USA-le, Ühendkuningriigile kes on palunud oma luureteenistustel kontrollida Euroopa kodanike andmete liiklust ka, siis äh, Euroopa Parlament äh, võttis äh, aasta eest tagasi vastu raporti, mis puudutab neid teemasid ja ma tahaksin, et komisjon annaks meile teada, kui kaugele on jõutud äh, uurimisega, kas meie andmete voogu endiselt äh, jälgitakse? suur tänu ja annan nüüd äh, sõnu, sõna komisjoni asepresidendile Andrus Ansipile, palun. lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, Euroopa Parlamendi saadikud, ma tahaksin südamest tänada teid selle viljaka arutelu eest. täna tõstatati palju küsimusi ja paljud neist on Euroopa Komisjoni töö keskmes mis puudutab digitaalset ühtset turgu. Euroopa Komisjon toetab mitmepoolset interneti juhtimise mudelit. see on ka tänu sellisele mitmepoolsele kogukonnale, et internet on nii riiklik tulevikku kui ka mitmemõõtmelise loomu omandanud ning äh, annab hoogu juurde digitaalsele revolutsioonile. interneti haldamise foorum on edukalt kokku toonud erinevaid sidusrühmi, et pidada avatud arutelusid. isegi siis, kui palju oleks võimalik veel ära teha, et seda foorumit edasi arendada, on interneti haldamise foorum tõestanud ennast väga väärtusliku kogunemiskohana nagu te teate, on Euroopa Komisjon olnud üks kõige tõhusamaid ja pühendunumaid äh, rahalisi toetajaid interneti haldamise foorumile. see näitab, et äh, sellisel organisatsioonil on vaja korrektset haldust, et äh, hästi toimida. Mm, Euroopa Komisjon hindab teie tööd selles valdkonnas. interneti juhtimise valdkonnas on vaja luua struktuure, mis oleksid kaasavad, läbipaistvad ja äh, neil oleks vastutuskohustus ja nad, nad oleksid ka tehniliselt tugevad niimoodi saame anda internetile hoogu juurde. mitmepoolne interneti juhtimine peab olema tugevam. see peab olema usutav ja kaasav. siin saab Euroopa Liit oma tugevat inimõigusi kaitsvate väärtuste mitmekesisust toetavate väärtuste ja õigusriigi põhimõtetega näidata rahvusvahelisel tasandil teed, me peaksime olema võimelised selle ülesande kõrgusel olema, aitäh! aitäh, lugupeetud asepresident Ansip. ma olen saanud palun, kas teil on päevakorda puudutav küsimus, proua Murve? ma tahaksin teada, kas äh, asepresident võiks äh, vastata ka küsimustele, mis me esitasime. Äh, kas teie ise või keegi teine kirjutas selle vastuse valmis, esimese poole lugesite enne ette ja teise poole pärast seda nii-öelda arutelu, aga meie ei ole siin selleks. Euroopa Parlamendi valitud poliitikuna tahaksin kuulda vastust oma küsimusele. aitäh, ma pean ütlema, et tegemist ei ole koos komisjoni küsimuste-vastuste vooruga ja ka komisjonil on sõnavabadus, nii et jätkame. olen meil on äh, neli resolutsiooni, esimene B kaheksa null null üks üheksa kaks tuhat viisteist